päevakorrapunkti ammendanud ja loomulikult hääletame homme üksteist kolmkümmend. niisiis raport ja kõik muudatused lähevad siis hääletamisele ning tahaksin nüüd äh, juhatuse nimel mõned teadaanded teha. saime nõukogult kaks seisukohta esimese lugemise kohta ning põhjused, miks nad vastu võeti ning äh, saime ka komisjonist äh, Äh, selle info ja nende pealkirjad lisame siis käesoleva istungi äh, protokollile. parlamendil on nüüd reageerimiseks aega kolm kuud ning see aeg hakkab siis tiksuma tänasest, seega kahekümne, kui meil on aega, äh, hakkab tiksuma siis kahekümne kuuendast oktoobrist alates ning daamid ja härrad, rohelised on palunud nimetada siis Äh, äh, teatud inimesed parlamendikomisjonidesse, selle me lisame ka praeguse istungi protokollile ja loeme need siis kinnitatuks, kui keegi ei avalda vastuväiteid. aitäh. järgmine päevakorrapunkt on minu äh, hea sõbra Eider Garcia-Balrubali raport, mis räägib uuenduslikest rahastamisvahenditest järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames ning annaksingi sõna rabo, sõna raportöörile proua Gardia-Zabal-Rubialile, palun. Muchas gracias, presidente, komissario Levandovski, otra vez nos vemos. palju tänu, austatud president, austatud volinik Levandovski väga meeldiv on teid jälle kohata siin täiskogul. kõigepealt sooviksin avaldada tunnustust kõikidele variraportööridele tehtud töö eest, äh, andmaks omapoolse panuse selle raporti koostamisse ja minu poolt kaks põhimõttelist märkust selle kohta, miks ma leian, et uudsed rahastamisvahendid on olulised sillutamaks teed jätkusuutlikule arukale majanduskasvule Äh, alates üheksakümnendatest aastatest on avaliku sektori rahastus pidevalt Euroopa Liidus kahanenud ning äh, selline suundumus äh, halvenes veelgi finantskriisi tagajärjel. projekti läbiviijad ja VKE-d on silmitsi turuga, mis on üha rohkem piiratud, kus on väga raske saada laenusid ning komisjoni enda hinnangute kohaselt strateegia kaks tuhat kakskümmend nõuab üks koma kuus miljonit eurot selle ellurakendamiseks. tänu rahalisele toetusele mida on võimalik saada uudsete finantseerimisvahendite kaudu, on võimalik investeerida Euroopa tuleviku jaoks strateegilistesse projektidesse. tegemist on ähm, rahalise toetuse leidmisega investeeringuteks, mida mujalt turult ei ole võimalik saada. uudsete rahastamisvahendite kasutamine teeb kättesaadavaks rahalised vahendid äh, Euroopa Liidu poolt selleks, et teenida Euroopa kodanikke, Euroopa majandust. Neid äh, vahendeid on äh, kasutatud äh, alates kahe tuhandete aastate algusest ning uuringud on näidanud, et need uudsed rahastamisvahendid võivad olla tõhusad ja tõhusust on võimalik tulevikus isegi parandada. meil on vaja osaliselt reguleerimisala laiendada selleks, et, et need rahastamisvahendid muutuksid veelgi kättesaadavamaks ettevõtjatele et ei väheneks äh, oht, et üha rohkem keskendutakse, äh, keskendutakse äh, rahastamisportfellidele. ettevõtted on üha raskemas olukorras leidmaks investeeringuteks laenuraha ehk need uudsed rahastamisvahendid on neile suureks abiks, meil on vaja läbipaistvamat ja köitvamat struktuuri ka avaliku sektori investoritele. terve rida nendest rahastamisvahenditest on sellised, et need peaksid olema paindlikumad selleks, et kohaneda muutuvate oludega ning eelarvepädevad asutused, nõukogu ja parlament eh, peaksid olema võimelised eh, rahastamisvahendeid eh, kohandama vastavalt vajadusele. nii komisjon kui parlament on ühel meelel, et need uudsed rahastamisvahendid on vajalikud ja olulised, aga nad ei vasta kõikidele vajalikele vajadustele. Need vahendid kindlasti tulevikus jätkuvalt mängivad väga positiivset rolli mm, seda eh, lühikeses perspektiivis, keskpikas perspektiivis, aga meil on vaja ka pikaajalisi lahendusi selleks, et meil oleksid usaldusväärsed investeerimis- rahastamisvahendid. Eh, selleks on vaja eh, nii-öelda vabastada kõikvõimalikud vajali-, vahendid ja suunata need investeeringuteks, selleks et saavutada majanduskasvu taastumine Euroopa Liidus. meil tuleb siduda eh, kokkuhoitud reservid võimalike investeeringutega, mis on suunatud Euroopa Liidu arengusse, mis samal ajal vastaks kõikidele usaldatavusnormatiividele ja standarditele, mida nõutakse pikaajalistelt investeeringutelt volinik, ma ei tea, kas te e, suudate mm, oma lühikese sõnavõtu käigus e, kõikidele küsimustele vastata, mis on esitatud, kindlasti on tegemist e, teemaga, mida me peaksime omavahel veel laiemalt arutama, igal juhul kutsun üles nõukogu tegema koostööd parlamendi ja komisjoniga, töötamaks meiega koos kõik ühes suunas. aitäh, proua raportöör, ja nüüd annan sõna kallile kolleegile, sõbrale, volinikule. For austatud president, austatud parlamendiliikmed, ma ei võta täna sõna siin eh, esimest korda. loomulikult eh, komisjoni nimel tervitame teie raportit ja täname teid, proua eh, raportöör, tehtud jõupingutuste eest. ja see on ka näide teie suutlikkusest et äh, saavutada suurt toetust, laia toetust äh, oma ettepanekutele ning see raport äh, näitab ka Euroopa Parlamendi olulist rolli arutamaks uudseid rahastamisvahendeid seoses uue mitmeaastase finantsraamistikuga. aga me seisame silmitsi väga suurte piirangutega ja me peame maksimaalse saama kätte igast eurost, mida me investeerime Euroopa Liidus selleks tuleb arutada kõiki võimalusi. Teil on õigus, et siin ei ole tegemist äh, nii-öelda eelarve toetuse äh, asendusega, vaid võimalusega nii-öelda mitmekordistada tulemuslikkust. mõte ei ole äh, mitte eelarvest saadav toetus asendada laenudega, ei, me peame saavutama sellist mitmekordistavat mõju investeeringutelt, arvestades seda, millised on meie võimalused, mida me saame investeerida. seega on vajalik luua nii-öelda käibefondid, mis on olulised ka Euroopa Liidu eelarve toetuseks. ja miks meil seda vaja on? seda on vaja seetõttu, et kriisi käigus on näha, et on tekkinud selline tühik eh, pangad investeerivad kolm neljandikku laenurahast mm, kui, kui need summad tulevad Euroopa nii-öelda kapitaliturgudele, Euroopa pankadesse, siis arvestades praegust laenurahakriisi, siis selline suur eh, eh, riskide vältimine, riskide kartmine on silmaga nähtav, seega meie omalt poolt peame mõtlema selle peale, kuidas riske maandada, eriti pikaajaliste transportide puhul transpordiprojektide, infrastruktuuriprojektide puhul, telekomi projektide puhul. me oleme nüüd äh, projekti võlakirjade pilootprojektiga välja tulnud ning Euroopa Investeerimispangaga oleme valmis alla kirjutama ka äh, terve rea väga huvitavaid äh, pilootprojekte olles täielikult ko kooskõlas sellega, mis raportis on kirjas, tuleb võtta aluseks väga ranged ähm, seadusest tulenevad eelarvereeglid, enne kui me läheme kaasfinantseerimise peale. ehk peab olema täielik läbipaistvus, eks ante hindamine ning samuti tuleb tagada täielik projekti järgne järelevalve ja läbivaatamine. paindlikkust on samuti vaja selleks, et võtta arvesse turgude volatiilsust ja erinevate liikmesriikide vajadusi ja eripärasid. seega tegemist on ääretult olulise eh, instrumendiga, mis on hädavajalik selleks, et et katta see tühik, mis meil on vajaduste vahel Euroopa Liidus ja eelarvevahendite piiratuse vahel, mis meil tänasel päeval on. palju tänu teile koostöö eest, me oleme õigel teel ja see on kindlasti tee, mis aitab meil taastada majanduskasv koos äh, kärpekavadega, aga seda on vajalik saavutada. aitäh ja nüüd ähm, saab sõna meie kolleeg Jean-Pierre Audi, kes kõneleb äh, Põhiseaduse komisjoni nimel, eelarve kontrolli komisjoni nimel, vabandust. aitäh, kõigepealt äh, ma tahaksin vabandada Iljana Ivanova nimel, kes on seotud teiste parlamendi tegevustega ja seetõttu äh, annan mina üles, ülevaate eelarve kontrolli komisjoni seisukohalt. meie leiame, et uuenduslikud finantsvahendid on olulised selleks, et mitmekordistavat mõju saavutada aga tahaksime juhtida teie tähelepanu äh, kontrollikoja äh, arvamusele äh, ja sellele, mis seal arvamustes öeldakse riskide või võtmisest ning läbipaistvusest ning Euroopa Liidu võimekusest selliseid finantsvahendeid kasutada. me leiame, et me e, e, tuleb kasutada neid uuenduslikke rahandusvahendeid ainult siis, kui era, erasektorist ei ole piisavalt pakkumist ja ma kahetsen, et me ei ole uurinud võimalust, et äh, näiteks üle-euroopaliste transpordivõrgustike kasutajad kohustuslikus korras selle eest midagi, midagi maksaksid, sellepärast et äh, selliseid investeeringuid oleks meil hädasti vaja. aitäh, härra Odi ja nüüd äh, üheks minutiks härra Antonio Kansian tööstuskomisjoni nimel. Quiero poner de manifiesto para todos ustedes que yo desde la presidencia cuando ma tahtsin äh, teile kõigile öelda ka seda, et ma ütlen komisjonide täieliku nime välja ja ei kasuta lühendeid, sellepärast et paljud kodanikud kuulavad meie täiskogu istungit ja nad ei saa komisjonide nimede lühenditest aru, nii et ma nimetan komisjone nende täisnimega nii et äh, palun äh, tööstuskomisjoni nimel kõneleja. suur tänu, president. kõigepealt äh, tuleb lähtuda sellest tõdemusest, et millised on meil vahendid. praegustest vahenditest ei piisa, nagu ütles komisjon meie ressursid on äh, piiratud ja me peaksime kasutama seega mitte ainult toetusi, vaid ka uudseid rahastamisvahendeid, äh, näiteks äh, projektivõlakirju. loomulikult on neil mitmekordistav mõju avaliku erasektori partnerluse raames näiteks ja samuti on nende vahendite abil võimalik läbi viia näiteks jätkusuutlikke taristuprojekte ja kui tõesti kõik plaanipäraselt läheb, siis me saame toetada edukalt neid jätkusuutlikke projekte, me ei räägi siin ainult võlgadest siis, vaid pikaajalistest laenudest ja selle abil me saame luua eelarve majanduskasvu järgmisena kaheks minutiks äh, proua Kleeva Regionaalarengu Komisjoni nimel. tänan. uudsed rahastamisvase-, vahendid äh, võimaldavad äh, toetada riskiga seotud projekte, kui meil on äh, läbipaistev äh, investeerimiskeskkond, siis see tugevdab äh, kogu majanduskeskkonda. ma tahaksin tänada raportööri Kardia Zaballi sellepärast, et ta võttis üle enamuse muudatusettepanekutest, tahaksin keskenduda olulistele punktidele ja need puudutavad vahendite rakendamist ühtekuuluvuspoliitikas. Need vahendid võivad mängida olulist rolli ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisel, nad võimaldavad tõhusamalt äh, kasutada avaliku sektori vahendeid finantsvahendeid ühtekuuluvuspoliitikas äh, teame me juba äh, mõnda aega seitsmeaastase raamprogrammi käigus on olnud võimalik äh, tagada paremaid investeeringuid äh, erinevatel tasanditel. väga oluline on, et need äh, vahendid leiaks rakendamist kõikide sektorite ja teemade osas meil peab olema tagatud äh, läbipaistvus, selgus, lihtsus, meil on vaja selget õiguslikku raamistikku, mis oleks olemas õigeaegselt ehk siis enne uut programmiperioodi kui me tahame suurendada finantsvahendite edu, siis tuleb äh, parandada ka tehnilist võimekust, et rakendada vahendeid ja võimekust tuleb äh, parandada nii riigiasutustes äh, kui ka finantsasutustes. ja väga oluline on see, et kuna vahendeid on väga palju, siis meil peab olema ülevaade riskidest, meil peab olema ülevaade mehhanismidest, mis saavad toetust Euroopa Liidu eelarvest suur tänu. Teie kõne ajal oli olukord selline, et tõlgid pole teile öelda, et te rääkisite väga kiiresti ja kuna kohati töötatakse releekabiinide kaudu, siis oleks tõesti väga hea, kui te valiksite natukene aeglasema kõnetempo, sellepärast et äh, muidu ei ole tõlkide arvates äh, võimalik äh, teie ettekannet perfektselt tõlkida nüüd oleme ammendanud kõnelejad äh, komisjonide nimel, nüüd saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt Dominique Riquet, kaks minutit Euroopa Rahvapartei nimel. aitäh, president, aitäh, volinik tahaksin äh, tänada proua Kardes Sabali suurepärase töö eest ja tahaksin teda tänada koostöövaimu eest. Äh, uuenduslikud äh, rahastamisvahendid, mis komisjon on välja pakkunud, on midagi, mida me peame toetama, niimoodi saame rahastada reaalmajandust, saavutada majanduskasvu ja tööhõive eesmärgid, mis Euroopa Liit on endale seadnud, arvestamata, vaatamata sellele, milline on riikide rahaslik seis. niimoodi Äh, saame neid äh, teenuseid, mis meile on vajalikud. nüüd mõned märkused, äh, mis puud-, kõigepealt ma tahaksin öelda, me peame pöörama tähelepanu just eriti eh, sellistele projektidele, mis võib-olla saavad rahalisi vahendeid vähem ja peaksime vaatama ka, kuidas on võimalik vähendada Euroopa Liidu eelarvet, arvestades neid probleeme, mis tekivad. ning eh, me teame, et olukord Euroopa Liidu eelarvega ei ole just eriti hea ja niimoodi saaksime olukorda parandada meil on vaja ka, kuidas me saaksime kontrollida Euroopa raha kasutamist, me peame hoolitsema selle eest, et need vahendid oleksid paindlikud, et nad suudaksid majanduse olukorraga kohaneda ning viimane asi, need rahalised vahendid on väga olulised Euroopa kapitaliturgude arengule aga väga oluline on, et me ei seostaks neid keeruliste toodetega ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Ferm. Eh, tänan, president. kõigepealt eh, sooviksin tänada raportööri proua Gardia Zabal-Rubiale, kes on teinud ära suurepärase töö selle raportiga ja me ei räägi ainult äh, kriisi ajal võetavatest äh, hädameetmetest, vaid siin on tegemist pikaajaliste meetmetega selleks, et äh, tõsta investeeringute mahtu, mis edendavad majanduskasvu. kriis tekkis pankade kokkukukkumise tõttu, tõttu ja ka selle tõttu, et investeeritakse väga vähe. raportöör juba ütles, et ähm, investeerimisvajadus on määratult suur. Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvepiirangud tähendavad seda, et ähm, meil on vahendid lõpukorral, meil on vaja uusi vahendeid ja seetõttu ongi projekti võlakirjad äh, väga head ja sel teemal olen ma ju ka ise raporti koostanud. peame hoolt kandma selle eest, et äh, erinevad investeeringud muutuksid äh, atraktiivsemaks, näiteks oleks mõttekas kasutada ka pensionifonde, selle asemel, et rahaliselt kontol oleks, võiks seda raha investeerida oluline on seoses äh, projektivõlakirjadega pilootfaasi hindamine, me peaksime ehk järgnevatel aastatel mahtu kasvatama ja proovima ka muid äh, potentsiaalseid lahendusi. ma väga loodan, et me saame välja majanduskasvust ja jõuame tööhõive kasvuni. tänan ja nüüd äh, liberaalide nimel saab sõna proua Jensen kaheks pooleks minutiks. tänan. ALDE fraktsioon on juba pikka aega soovinud, et Euroopa Liidu eelarve kaudu me mitte ainult ei jagaks toetusi, vaid et me edendaksime poliitikat äh, uute finantsvahendite kaudu. me oleme selle nimel töötanud aastaid ja seetõttu meil on hea meel komisjoni teatise üle. siin on väga palju uusi häid mõtteid ja minu arvates äh, peaksime me hoolt kandma selle eest, et Euroopa investeerimispanga edulugu jätkuks. praegu äh, raskel ajal on oluline meenutada, et meil on ka edulugusid. pangal peab olema rohkem kapitali, et oleks äh, võimalik äh, rohkem rahastada projekte teadus, tegevuses, uuringutes ja transporditaristus. Need on valdkonnad, mis on atraktiivsed ka erainvestoritele, me võime neid kaasata, pakkudes ka liidupoolset rahatust. niimoodi äh, mõjutame me lõppkokkuvõttes äh, positiivselt majanduskasvu, tööhõivet ja konkurentsivõimet ja see ongi ju meie põhieesmärk. komisjon on välja pakkunud äh, siin laialdase rahastamisvahendite valiku ja komisjon on täiesti õigel teel, aga sellest äh, hoolimata need uudsed äh, rahastamisvahendid ei saa asendada seniseid toetusi ja Euroopa Liidu eelarvet me ei saa vähendada, seda ütles ka juba Euroopa Komisjon. mis äh, puudutab näiteks projekti võlakirju, siis on hea, et need on nüüd äh, käimas ja et Euroopa Liidu tagatiste abil saame me käivitada suuri energiaprojekte, mida on äh, lihtsam rahastada soodsamate laenudega. näiteks USA-s on sellised äh, kogemused juba varasemast ajast olemas ja me võiksime samuti äh, kasutada pensionifondide rahasid ähm, projekti võlakirjadesse investeerimiseks. oluline on äh, testida erinevaid võimalusi ja vaadata, kas äh, on ähm, võimalik USA kogemusi äh, rakendada ka Euroopa turgudel, siis äh, me saaksime vältida probleemi, et riigikassa on tühi ja näiteks äh, transpordiprojektidesse riigieelarvest investeerida ei saa. sellest hoolimata on meil aga vaja ka toetusi loomulikult. igal juhul me toetame komisjoni ettepanekut, Euroopa Liidu eelarve on piiratud, ma ei usu, et me siin äh, rohkem äh, rahasid nõuame, igal juhul tuleb äh, siin kasutada tervet mõistust, aitäh! suur tänu, kolleeg Jensen! ja järgmisena konservatiivide reformistide nimel härra Poreba, üks minut. tänan, president volinik uudsete äh, finantsvahendite äh, kasutamine võib edendada investeeringuid Euroopa Liidus, alates üheksakümnendatest aastatest on investeeringud äh, vähenenud. meil tuleb kasutada neid vahendeid Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, need peaksid täiendama toetusi ja peaksid lähtuma Euroopa Liidu haldusreeglitest. oluline on, et kaasataks nende vahendite abil ka erakapitali niimoodi, et äh, finantsvahendid oleksid optimaalselt kasutatud. väga oluline siinkohal on lihtsustatud õiguslik raamistik, et äh, investeerijatel äh, ja kasusaajatel ei oleks liigset halduskoormust. kardetakse aga, et uudseid rahastamisvahendeid hakatakse kasutama ainult lühiajalisteks investeeringuteks, et saada kasum kiiresti kätte ja et nende vahendite abil ei investeerita pikaajalistesse projektidesse, kuna kardetakse riske. tänan. niisiis nüüd järgmisena härra Murphy Euroopa vasakpoolsete nimel tänan. investeeringud on kokku langenud üle kogu Euroopa, avalikud investeeringud on vähenenud seetõttu, et meil on neoliberaalne kasinuspoliitika, mida toetavad kõik fraktsioonid siin praktiliselt ja ka Euroopa Komisjon. aga erainvesteeringud on samuti langenud ajalooliselt äh, madalaimale tasemele kapit-, kapitalismi ajal, kui mõõdame seda SKP-s ja seda hoolimata sellest, et äh, kasum on äh, kasvanud, nii et hoolim-, nüüd äh, ei investeerita mitte, vaid äh, finantsturud äh, lihtsalt mängivad siin meiega. Nad lihtsalt hoiavad ühiskonda pantvangis ja nüüd komisjon pakub välja, et me sõltuksime veelgi rohkem nendest kasusaajatest, seda pakutakse välja projekti võlakirjade kaudu ja me ei jaga riski erasektoriga, vaid erasektor saab siin kasu, meie saame ainult riskid. meil on vaja massiivset äh, riigi investeeringut. meil ei ole vaesust äh, ressursside osas. Äh, rikastel on kolm triljonit eurot meil tuleb see raha kätte saada kapitalimaksude kaudu ja investeerida see omakorda edasi, tänan suur tänu, härra Murphy ja järgmisena kõnelejad enda nimel ja kaheks minutiks saab sõna härra Kalfin. president, uh, uh, volinik, uh, tahaksin tänada kõiki neid, kes tahaksin tänada raportööri, mulle tundub tõesti, et raportöör on teinud suurepärase töö ja ma arvan, et väga paljud selles raportööris sisalduvad järeldused leiavad kajastamist komisjoni ja teistes seadusandlike organite töös. me oleme korduvalt kõnelenud sellest, et eh, finantsinstrumente on väga vaja, sellepärast et nad suurendavad Euroopa Liidu eelarve tõhusust, aga nad ei asenda Euroopa Liidu eelarvet antud hetkel eh, vaid pisut üle ühe protsendi Euroopa Liidu eelarvest on seotud finantsinstrumentidega Äh, meil on äh, olnud äh, siiani väga head tavad ja neid me peaksime ka tulevikus edasi arendama. finantsinstrumentide kasutus on piiratud, neid saab tavaliselt kasutada kommertslikus mõttes atraktiivsete projektide jaoks Äh, selleks, et turu ebatõhususi korrigeerida äh, ning luua siis äh, finan-, võime, finantsvõimendust. aga ma tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele väga headele näidetele, kus näiteks finantsinstrumente on kasutatud teadusuuringu ja arendustegevuse soovitamiseks, VKE-de toetamiseks. meil on vaja vähe, paremini fokusseeritud äh, finantsinstrumente ning ma ütleksin, et meil ei ole vaja hakata neid finantsinstrumente üle reguleerima. me peaksime äh, suurendama seda järelkontrolli, aga loomulikult äh, me ei saa ette juba kindlaks määrata kõiki finantsinstrumentide tunnuseid, sest see lihtsalt ei ole võimalik ning nüüd kolm asja, mida ma väga tugevalt toetan, kõigepealt on vaja välja töötada standardiseeritud platvormid, kus saab ühendada Euroopa Liidu raha erasektori rahaga, äh, siis äh, tuleks äh, kombineerida erinevaid rahastamisallikaid, avaliku sektori rahastamisallikaid ja erasektori rahastamisallikaid. aitäh! suur aitäh ja nüüd kaheks minutiks saab, saab sõna Derek Vaughan kahjuks ei ole härra Vooni täna siin saalis. siis saab sõna ka härra Cortes Lastra kaheks minutiks. aitäh, president, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri eh, suurepärase raporti eest. Eh, tegemist on Äh, tõesti raportiga, mis tuleb väga olulisel ajahetkel, ajahetkel meil kärvitakse eelarvet ja seega meil on vaja finantsinstrumente, kui me tahame olukorda parandada. Need meist, kes töötavad Euroopa Liidu tuleviku nimel, on väga mures nende kärbete pärast äh, mitmeaastases finantsraamistikus. me kõneleme Äh, asjadest, mis mõjutavad miljonite ja miljonite Euroopa kodanike elu ning seda tõesti ei ole vaja. koostöö äh, vajab äh, uuenduslikke rahastamisvahendeid, näiteks vahendite ühendamist ning me peame suunda, suunama nad konkreetsetele eesmärkidele, me peame kaasama erasektori, me peame tagama läbipaistvuse ning hoolitsema, et investeeringud ka tulu annavad. järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab äh, hõlmama ka uute äh, uuenduslike raha, rahastamisinstrumentide väljatöötamise. niimoodi saame vähendada vaesust ning äh, ning loomulikult peaksime siin arvestama kõige muuga. aitäh! aitäh, Ricardo, sellega oleme selle arutelu Äh, kõnelejate vooru lõpetanud ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni. ja palun pidage kõik kinni ühe minuti piirist. kõigepealt proua Pasescu. aitäh, president, ma tahaksin äh, tervitada komisjoni ettepanekut äh, suurendada uuenduslike rahastamisvahendite kasutamise, kasu-, nende kasutamine võimaldab Euroopa Liidul investeerida, äh, stimuleerida investeeringuid reguleer-, re-, reaalmajandusse. me peame suutma saavutada Euroopa Liidu strateegilised eesmärgid ja meil on vaja ka nende vahendite tsentraliseeritud koordineerimist Äh, nii saaksime saavutada jätkusuutliku intelligentse majanduskasvu. aga äh, me peame ka, meil on vaja selleks aga äh, astuda mitmesuguseid samme reguleerimise ja juhtimise ta-, tasandil niisiis äh, ma leian, et äh, kõik need reeglid peaksid olema võimalikult lihtsad ja läbipaistvad ja tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et me peaksime need instrumendid ka investorite jaoks võimalikult atraktiivseks muutma, aitäh! suur aitäh! ja nüüd härra Ferreira. aitäh, president, volinik äh, üheksakümnendate aastate esimesel poolel äh, viis Euroopa Komisjon läbi mitmeid uuringuid, mis äh, viitasid, mis näitasid, kui palju peaks Euroopa Liidu eelarvest minema ühtekuuluvusele ja nad leidsid, et vähemalt kaks protsenti peaks see olema. Äh, võib-olla volinik seda ei mäleta, võib-olla on need dokumendid kuskil komisjoni sahtlites kaduma läinud, aga nüüd ähm, on ees, äh, nüüd pärast Euroopa Liidu suurimaid laienemisi on äh, see summa, mis meil olemas on, on väike, on vaid pool sellest äh, kahest protsendist SKT-st ja, ja me oleme kuulnud, et need summad vähenevad veelgi millise ime läbi on võimalik saavutada siin mitmekordistavat mõju, kuidas me saaksime saavutada samu investeeringuid nagu üheksakümnendate aastate esimesel poolel? loomulikult on meil vaja neid eh, uuenduslikke rahastamisvahendeid selleks, et me suudaksime toetada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat. aga ma arvan, et meil ei ole vaja siin hakata välja mõtlema uusi instrumente, mis suurendavad veelgi erinevusi Euroopa Liidu eh, regioonide vahel. me peaksime siiski võtma eesmärgiks ühtekuulu-, eh, tõhusa ühtekuuluvuspoliitika ja nüüd härra Paska aitäh! daamid-härrad, kõigepealt tahaksin äh, väita, et praegune paljude rahastamisinstrumentide struktuur ja väga keerukas rahastamisprogrammide struktuur on väga keeruline ning kui inimesed neid äh, rahastamisvahendeid kasutada tahavad, siis on neil väga raske aru saada, kuidas need asjad toimivad. ma usun, et parem koordineerimine ja ratsionaliseerimine Ühtekuuluvusfondi ja tõukefondide osas on kahtlemata vajalik äh, finantsinstrumendid on mõeldud selleks, et toetada erinevate osapoolte tegevusi ning äh, seetõttu on vaja läbipaistvat infosüsteemi Äh, see peaks olema see punkt, kus need, kes asja vastu huvi tunnevad, saavad teada, millised on võimalused saada oma tegevusele Euroopa Liidust toetust ning lõpetuseks, kui me soovime, et VKE-d ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused nendest instrumentidest ka kasu saavad, siis on vaja ka usaldusväärseid nõustamisteenuseid eh, selleks, et kõik saaksid tõesti eh, langetada otsuseid eh, selle kohta, kuidas neid finantsinstrumente kasutada. aitäh, härra Paška! ja lõpetuseks härra Luhan aitäh! uuenduslikud rahastamisvahendid on äärmiselt olulised majanduse taaskäivitamiseks ja selleks, et saavutada Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke. mul on aga kahju, et see rakendusala ei ole veel paika pandud. Need muutused võivad toimuda väga kiiresti ning e, enamasti keskenduvad projektid kasumile lühemas ja keskpikas perspektiivis Äh, me peame arvestama sellega, et on vaja saavutada intelligentne ja jätkusuutlik majanduskasv ja seega tuleb edendada partnerlust avaliku ja erasektori vahel. Äh, eriti VKE-sid on vaja toetada, äh, selle, meil on vaja samuti edendada teadus- ja arendustegevust ning lisaks kõigele peame hõlbustama investoritele juurdepääsu, selleks on Äh, vaja koolitada, ulat-, korraldada ulatuslikke teavituskampaaniaid kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, annan sõna volinik Levandovskile, et ta saaks äh, vastata komisjoni nimel saalist tehtud märkustele. aitäh, minu märkused on tõesti lühidalt, lühidad nagu ma aru saan, te toetate neid uuenduslikke rahastamisvahendeid te leiate, et tulevikus tuleks neid uuenduslikke rahastamisvahendeid veelgi rohkem kasutada. meil tegelikult ei ole mitte mingisugust muud valikut, vajadused on selged, piirangud on selged, mis meil eelarves on ja alati on lünki, mida tuleb täita nende uuenduslike rahastamisvahenditega. osaliselt on neid juba katsetatud ning nüüd tuleks neid siis hakata rakendama palju laiemas ulatuses ning arvestades äh, praegusi tingimusi, on see väga oluline. Äh, me elame nõndanimetatud läbivaadatud finantsmääruse tingimustes. Äh, me oleme pööranud palju tähelepanu lihtsustamisele ja teine oluline, oluline muutus on just nimelt seotud nende uuenduslike raha, rahastamisvahenditega. meil on terve rida reegleid, kuidas neid välja töötada, kuidas neid ellu rakendada ja kuidas kontrollida nende finantsinstrumentide äh, rakendamist, see on väga oluline äh, nii nõukogule kui ka liikmesriikidele kui Euroopa Parlamendile, nii et, et tänan teid suurepärase töö eest, mida te olete teinud selles väga keerulises küsimuses, meil tõesti ei ole mingit muud valikut, me peame edasi liikuma, aitäh! aitäh, volinik! ja nüüd annan kaheks minutiks sõna raportöörile proua Kardia Zabal-Rubialile, palun. suur tänu, austatud president, suur tänu, volinik Levandovski. omalt poolt eh, mul ei olegi midagi palju juurde lisada eelkõnelejatele, arutelu käigus järk-järgult on välja toodud eh, kõik uudsete rahastamisvahendite aspektid, räägiti lihtsusest, läbipaistvusest, räägiti ka teavituskampaaniatest, et inimesed oleksid kursis nende uute võimalustega, räägiti kasust, mida võiks saada väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, räägiti bürokraatia vähendamise vajadusest ja rõhutati ka seda, et me peaksime tõepoolest reklaamima neid uudseid rahastamisvahendeid selleks, et kohalikud asutused, kohalikud pangad tõesti saaksid võimalikult palju teavet selle kohta, kuidas neid uudseid rahastamisvahendeid on võimalik kasutada, oluline on, et oleks teadlikkus nende vahendite kohta. veel üks selgitav märkus, millal nii-öelda saab hakata neid uudseid rahastamisvahendeid kasutama, siin on kolm stsenaariumit. üks stsenaarium on selline, et kui positiivne, kui projekt on nii-öelda tulus, madala riskimääraga siis sellist projekti võiks finantseerida otse turgudelt. teine stsenaarium on selline, et kui on vähe madala tulususega projektidega tegemist, siis kvalifitseeruks projekt toetustele ja siis on kolmas variant, kus on tegemist tulusate projektidega, aga mitte piisavalt, et minna mm, kapitaliturgudele, et saada näiteks pangast laenu siis sellisel juhul on võimalik kasutada uudseid rahastamisvahendeid. aga uudsed rahastamisvahendid ei tohi kunagi asendada toetusi või ka siis ehm, laenusid ehm, eraturult. Ehm, nagu me kuulsime, investeeringute maht on viimastel aastatel vähenenud ja kapitaliturgudel me oleme näinud laialdast spekuleerimist, mida me tahame lõpetada vaja on äh, tõesti saada investeeringuid äh, strateegilistele, tulusatele, vajalikele projektidele ilma mingi spekuleerimiseta. aitäh veel kord, president! Eh, ma kuritarvitan nüüd natukene oma positsiooni presidendina ja lubage mul omalt poolt juurde lisada üks isiklik märkus, ma olen väga uhke selle üle, kuidas te juhatasite neid arutelusid, kuidas te võtsite sõna, ma tean täpselt, mida te olete nii-öelda läbi elanud ähm, Hispaanias ja, ja, ja mis on toimunud meie riigis kõik, siis äh, avaldan tunnustust teile tehtud töö eest, hääletame homme. aga nüüd läheme edasi järgmise päeva, päevakorra punkti juurde, milleks on Euroopa Liidu Donau piirkonna strateegia ja komisjoni avaldus selle kohta. meie juurde on jõudnud volinik Sefkovitš ja annaksingi kõigepealt sõna volinikule, et äh, ta saaks seda avaldust tutvustada. volinikul ei ole kahjuks mikrofoni. Now it works. I started aitäh! Donau strateegia on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, kuna neliteist riiki, kaheksa liik-, liikmesriiki ja kaheksa mitte liikmesriiki on selle kallastel, üle nelja miljoni inimese elab tema kallastel ja Donau strateegia on välja töötatud kuna